vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi jõuame saja neljakümne ühe juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, kes poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun. mulle tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime Die Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. siiski kakskümmend üheksa vastuhäält ja tagasi lükatud seetõttu. ülejäänud langevad siin ära, jõuame kompromiss seitseteist juurde, hääletame seda. seitseteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada viiskümmend neli, kes poolt, vastu siiski proovime veel, sada viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes poolt. kontrollime sada viiskümmend nelja. Why do you shake, uh, Mr President, want to have a check? It's... miks te kontrollida tahate, see on ju vastu võetud juba. sada viiskümmend neli. hääletamine on lõppenud nelikümmend kaks poolthäält ja kuusteist vastuhäält. sada viiskümmend viis. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend. kuulge, olge nüüd, ei kontrolli. kompromiss kakskümmend. vastu erapooletud ja vastu võetud. jõuame nüüd saja kaheksakümne seitsme juurde. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa. kahes osas siin. kes on esimese osa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on teise osa poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt? siiski neli, ma parandan ennast, ütleb esimees, ütles nelikümmend neli, nüüd on neli. kes on poolt, kes vastu? vastu võetud. viis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt? kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jõuame kogu resolutsiooni teksti juurde ja kogu teksti üle hääletus. Die Abstimmung ist geschlossen. Äh, hääletus on lõppenud ja viiekümne kuue poolt ja kuue vastu ja null erapooletu häälega on see vastu võetud. tunnustus raportöörile. Kristjan, who uh, represents Mrs Mako-? Kristjan esindab proua Makoveid või kes esindab? Let's sure. vote. Wir kommen jetzt zur frühen Republik, jugoslawischen Republik Mazedonien. Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia järgmiseks, kes toetab muudatusettepanekut kolmkümmend neli vastu, erapooletu, vastu uuesti, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi üheksakümmend viis kahes os-, ei, teine osa ainult, kes on poolt? vastu. tundub, et tagasi lükatud. tahate kontrollida? hästi Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, seitseteist kolmekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. edasi üheksakümmend kuus, kus see on, härra Nart üheksakümmend kuus, kes on poolt? üheksakümmend kuus, kes poolt? vastu? vastu võetud. Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kahekümne viie vastu vastu võetud. sada kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neliteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kus see on? sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu erapooletu, vastu võetud, edasi sada viiskümmend kuus. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, edasi sada kuuskümmend neli, teine osa. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kes toetab kolmandat osa? ah, siiski langeb ära, nii et sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. võib lauba andnud on aga tundub, et vastu võetud. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne kuue vastu tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ka kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada üksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viisteist, kakssada kaksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmteist poolt, vastu, vastu võetud aga ta on ju sinu fraktsiooni liige Der Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse kahekümne kuue vastu vastu võetud. kakssada viisteist, kakssada kuusteist, kakssada kaheksateist, kes poolt? aga kakssada neliteist langeb ju ära. kakssada kaksteist võeti vastu, aa, kakssada kolmteist võeti hoopis vastu. enne tuleb siiski kakssada neliteist läbi hääletada, kes on poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. vastu võetud, ainult Rahvapartei hääletas vastu. Teie ka? no siis hääletame veel kord, kontrollime. kakssada neliteist hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud. saalis räägitakse mikrofonita. kakskümmend kolm kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud, mis mure teil sellega? mulle tundub, et kümme korda oli mul õigus ja üks kord mitte, nii et see on väga hea tulemus ja pole mitte mingit põhjust siin hakata sellise häälega minu poole pöörduma. kakssada viisteist, kuusteist ja kaheksateist. parem ka mulle. kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitseteist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üksteist võeti vastu, siis kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. hääletame elektrooniliselt 220. 220. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. Das ist mit 20 zu 33 abgelehnt. 20 33 vastu tagasi lükatud. 221 poolt, vastu erapooletu. Vastu võetud kompromiss 12 poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. 228 poolt vastu, kakssada kakskümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. Äh, die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, viisteist kakskümmend kuus tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletu. veel kord, kakssada kolmkümmend kaks poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli poolt vastu erapooletu vastu võetud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletu vastu võetud. edasi kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt Die Abstimmung ist geschlossen hääletus on lõppenud. kakskümmend neli, kahekümne viie vastu viis erapooletut tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend üheksa, jah, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada 200 ei, kompromissettepanek viisteist, siiski mitte, kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. isegi kui härra Howitt ei hääletanud, võeti tema ettepanek vastu. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, vastu kontrollime. tundub, et vastu võetud, aga ma pole kindel. It's uh, 280. 280 ist. Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. 24 22 vastu vastu võetud. 282 poolt. Vastu erapooletu tagasi lükatud. Kompromiss 16 poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuidas palun? topeltviski, Kristjan, jah? no siis hääletame hääletus on alanud kakssada üheksakümmend kaks. Ah, good Jemison on ice. Jemison, yes. Jemison on ice. No ice? Okay. jääga või ilma? Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist angenommen. Vastu võetud. Uh. ilma jääta siiski. kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kolmkümmend kellelgi on palju sõpru. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ei jäänud, ei olnud piisavalt hääli. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kuus kuni kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuni viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kolm ja nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend neli ja nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Kristjan, hoolitse selle eest, et sinu fraktsioon ka hääletaks Was war das jetzt nochmal? 65. 65. Marco Wall. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. kaheksateist kolmekümne kuue vastu tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa langeb ära kuuskümmend üheksa edasi. ei, siiski mitte. seitsekümmend, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis kuni seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kak-, me unustasime seitsmekümne kahe üle hääletada. seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa, kahekümne seitsme vastu tagasi, vastu võetud siis järgmised kaks langevad ära ja nüüd viis kuni kümme, kes poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist kuni neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitseteist kuni kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks on ka keeleline küsimus, nii et kakskümmend neli järgmises, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja seega resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud nelikümmend seitse kümne vastu palju õnne! härra Preda, ei siiski proua Makoveile palju õnne! Vaigel. hoopis härra Vaiglile selgub. Always shadowing someone Wir kommen damit zum Bericht. edasi Serbia raport David McAllister, raportöör. soovite midagi kommenteerida? ei siis alustame seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm. härra Howitt. oma fraktsiooni nimel me oleme selle suulise muudatusettepaneku vastu, me ei taha eilset arutelu uuesti arutada, me rääkisime teiste fraktsioonidega, nii et meie ei ole nõus, et selle suulise muudatusettepaneku üle hääletatakse. Compromise four in favor. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Was für ein Oral Amendment war das? Hm? Ah. Kompromiss 18 dafür. kompromiss kaheksateist keskpoolt vastu, erapooletu vastu võetud kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, äh, kuus, nelikümmend üks siiski jah, nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss seitse poolt vastu erapooletu, vastu võetud, edasi suuline muudatusettepanek kaks Lunatšekilt poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vas-, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kümme poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa. kas ma ei võtnud seda vastu, seda suulist muudatusettepanekut kolm? Was objected, yes. ai õigus ja vastu oldi üheksakümmend kaheksa, siis kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. suur, muudatusettepanek sada üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmteist. kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime this? Rejected. I think it's rejected. Abstimmung ist geschlossen. Nein. Mit hääletus on lõppenud kolmkümmend kahekümne kuue vastu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus ja sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. väga kena paar sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooled vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend, peaksime koos suulise muudatusettepanekuga üks hääletama, kus see veel on? kes toetab sada kuutekümmet koos suulise muudatusettepanekuga üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend viis, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend, teine osa. sada kaheksakümmend, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, kolmkümmend kaks, kahekümne ühe vastu, neli erapooletut, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada kaheksakümmend seitse poolt vastu erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kakssada viis järgmiseks poolt, vastu erapooletu vastu võetud, kakssada kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksa poolt, vastu, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend järgmiseks, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa ja kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist ja viisteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, kaks langeb ära. elektrooniline hääletus resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul, hääletus on alanud. Already, noh? no, Serbia vastas. saame nüüd. erst um elf Quindi a proposito Brock. Brock. Are you going to Japan? She is intending to go to Japan. Is the Choya asked me to. Hmm? Is the Choya asked me to. Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. mitte nii närviliselt siin viiskümmend nelja vastu, kaks erapooletut, palju õnne raportöörile!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

meine Damen und Herren. daamid ja härrad. ütlen teile tere tulemast meie avalikule kuulamisele. selle kuulamise eesmärk on ka äh, raporti ettevalmistamine, mida meie kolleeg Landsbergis teeb ja see puudutab siis meie suhteid Venemaaga. me ju ka näeme, et viimastel kuudel on see teema aina olulisemaks osutunud, sellepärast et suhted Venemaaga äh, võiks, võiksid praegu olla teelahkmel, kui me vaatame just olukorda Ukrainas. ja meil Euroopa Parlamendis on saanud aina selgemaks, esiteks, et me tahame Venemaaga häid suhteid, teiseks, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted äh, saaksid positiivsema suuna, kui kõik reeglitest kinni peaksid. me oleme aru saanud sellest, et Krimmi annekteerimine ning Venemaa osalus sõjaliselt äh, Ida-Euro-, äh, Ida-Ukrainas, äh, rikub rahvusvahelist õigust, see rikub territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse austamise printsiipi, minu arust on see väga halb, kuidas rahvusvahelist õigust seal defineeritakse, härra Lavroviga oli mul veidi jutuajamist Münchenis ning äh, ma kuulsin, et äh, rahvusvaheline õigus tähendab tema jaoks seda, et äh, teise riigi piir ületatakse, kui on olukord selline, et tahetakse kaitsta vähemusi ja kui sellele kohale on ajalooline õigus, rahvusvaheline õigus tähendab siis Äh, nende jaoks seda, et alati on põhjendatud äh, teise riigi sissetungimine. Äh, need, kes ka minu enda koduriigiga on tegemist teinud, on ka kasutanud minevikus täpselt samasugust argumentatsiooni. ja meie arvasime, et selline argumentatsioon Euroopas enam käibel ei ole, et Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja teiste rahvusvaheliste kokkulepetega, ka Budapesti memorandumi konkreetne juhtum on viinud selleni, et ei ole enam ühtegi põhjust, eh, kuidas eh, siis eh, murda rahvusvahelist kokkuleppeid suveräänsuse ja riikliku terviklikkuse kohta. nii et ma tahaksin veel öelda, et kui me siin äh, lepime sellega, et ajaloolistel põhjustel saab kusagile tungida, kui vähemuste õigusi äh, potentsiaalselt rikutakse või kui oma julgeolekutundlikkus äh, on liiga tugevaks kruvitud, et oma ohtudest ja hirmudest üle saada, siis tegelikult võib Euroopas sadu kohti nimetada, kus võiks jälle alustada sõda. ja ma arvan, et need on need argumendid, millega me peaksime ere, eriliselt te tegelema. Äh, Ahveti äh, frak-, äh, grupiga olin ma ka Euroopa Nõukogu peasekretäriga hommikusöögil eelmisel korral Strasbourgis ja me räägisime sellest, et Euroopa Nõukogus, ükskõik kas siis Inimõiguste Kohtu ees või Euroopa Nõukogus, pole ühtegi juhtumit, kus Ukrainast elavad vene taustaga inimesed oleksid kaevanud selle üle, et Ukrainas äh, diskrimineeritakse vene päritolu inimeste vastu. mitte ühtegi sellist juhtumist ei ole, juhtumit ei ole teada, mitte ühtegi. nii et see, mis propaganda pasundab, äh, Venemaa on ju ka ise Euroopa Nõukogu äh, liige ja ministrite ko-, kokku, kogunemistel on nad äh, ka osalenud. me oleme Euroopa Nõukogu egiidi all nõus neid probleeme lahendama, selleks ongi olemas äh, rahvusvahelised organisatsioonid, et äh, lahendada sellised probleemid ja kellegi territoriaalset terviklikkust ei peaks rikkuma. Neid võimalusi Venemaa ei ole kasutanud, headel põhjustel muidugi, sellepärast et selleks ei ole mingit alust ja muidugi see muudab kogu olukorra raskeks. et tulla alguse juurde tagasi, nagu ma ütlesin, sest et mõistlik on tegelikult mõlemal poolel omada häid suhteid, nii majanduslikust aspektist kui ka poliitilisest, nii et äh, neil päevil äh, vaatame, mis Minsk kahe kokkuleppest saab, siin on äh, häid kui ka halbu uudiseid, praegu ei ole siin on veel kolmas kategooria, ei tea täpselt, kas on head uudised. vaatame, kuidas asjad lähevad. kokkulepet on juba rikutud, eriti Debaltseva raudtees sõlme küsimus, vaatame, kuidas asjad edasi lähevad. aga üks asi peaks meile olema selge, kõik saab toimida siis, kui vanema tunnistab äh, avalikult, ametlikult, et nad on konflikti osapooleks. Minskis seda osaliselt tehti. aga nüüd, kuidas asjade praktika juures see toimib? Äh, kui nad äh, tunnistavad, et nad on konflikti osapool ja mitte lihtsalt toetav või saatev osapool, ma arvan, et see on just aspekt, mis meie jaoks on väga tähtis mul on väga hea meel, et meie hea kolleeg Landsbergis on siin ja samuti meie kolm eksperti, äh, kes Euroopa Liidu Venemaa äh, suhetest teavad ja ka olukorrast Ukrainas palju. ja sellepärast on mul väga hea meel, et proua äh, Marii Mendras, kes on rahvusvaheliste suhete koolist Pariisist meie juures, et Arkadi Morses on äh, Helsingis Soome instituudist äh, siin ning Joberg Forbrig äh, Marshalli fondist Berliinis. ja teeksin ettepaneku, et võtamegi selles järjekorras kohe ja annaksin sõna järgnevalt proua Mendrasele. olge lahke. ah jaa härra Landsbergis teeb ka äh, vast lühikese äh, sissejuhatuse. ta tahab siis teha sissejuhatuse, ma arvasin, et ta teeb kokkuvõtte, aga palun, härra Landsbergis, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, tahaksin tänada eksperte, kes leidsid aega, ma arvan, et nende graafikud on tihedad, aga ometi on nad meie ees ja hakkavad väljendama oma vaateid kõige olulisemate geopoliitiliste küsimuste kohta tänasel päeval, Venemaa ja Euroopa Liidu suhted. kui ma alustasin selle raporti kirjutamist ja oma missiooni sellega seoses, siis ma rääkisin mitmete inimestega, kes ütlesid, et on täiesti võimatu missioon defineerida Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid selles väga muutlikus ajahetkes. kuidas siis seda on võimalik teha? kahekümne nelja aasta jooksul oleme me defineerinud Euroopa Liidu-Venemaa suhteid ja see on olnud võimatu, kuidas on siis üldse praegu see veel võimalik? olukorras äh, enne, kui kaks tuhat viisteist algas, oli olukord Ukrainas üsna rahulik ja räägiti sellest, kuidas Euroopa Liit peaks äh, kriitiliselt äh, uuesti keerama uue lehe Venemaaga suhetes pärast uut aastat. aga nägime me äh, õhitud bussi äh, meedia vahendusel ja kuidas sellises olukorras äh, defineerida äh, strateegiat Euroopa Liidu ja Vene suhetes? tõesti, ülesanne on raske. Minski leping, esimene ja teine, millest rääkis härra esimees, on väga hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit läheneb Venemaale. ja see on Euroopa meetod äh, õigusriigi põhimõtete lähenemist rakendada, istuda laua taha ja hakata arutama asju. aga mina arvan, et me oleksime, oleme siin justkui erinevates maailmades eksisteerivad. ühes maailmas räägitakse õigusriigi põhimõtetest, inimõigusest, äh, sõnavabadusest ja teises maailmas samas hoopis teistsuguseid instrumente kasutatakse, äh, kus on, ja neid on võimalik väänata nii, nagu äh, tahetakse võiks rääkida mitmetest asjadest, mis iseloomustavad kumbagi maailmat, aga minu arust äh, meie parlamendi jaoks oli kõige olulisem juhtum äh, just äh, Savtšenko Ukraina piloodi juhtum, kus Venemaa võib lihtsalt võtta kinni Ukraina territooriumilt inimese, vangistada, ilmselt piinata ja meie peame sama laua taga istuma ja noogutama kaasa WTO juhtumitest ma üldse ei hakkagi detailselt rääkima või isegi äh, maade hõivamise juhtum äh, Ukrainas samuti. ma arvan, et äh, me saame Ukraina inimestega võtta omavaheliste kontaktide teel ühendust ja ettevõtete vahel ühendust, nii et see ka kuidagi muudaks Venemaad me võime nüüd küsida, et kas see strateegia on ennast õigut-, õigustanud või on see olnud vastuproduktiivne. Äh, mina ütleksin, et Venemaa on see, kes püüdis meid muuta. viimased uudised selle kohta, äh, kuidas parteide rahastamine on toimunud erinevates Euroopa riikides, korruptsioonijuhtumid, äh, kõnevabaduse vale kasutamine ja inimõiguste riive. meie lasime selle justkui sisse ja nüüd muudetakse meid seestpoolt osalesin mõned kuud tagasi ühel kohtumisel ning mulle ütles Euroopa Liidu ametnik järgmist. meil on vaja tuua äh, Venemaa läbirääkimiste laua taha, ükskõik mis see maksab. ma arvan, et see just defineeribki Euroopa Liidu Venemaa suhteid ja on seda teinud pikka aega. aga minu küsimus sellele ametnikule oli see, et kes selle laua konteksti paika paneb. sest kui teil on mingisugused äh, visioonid, äh, siis minu jaoks on see selline, et äh, meie istume laua taga ja ootame, et Venemaa tuleks ja istuks ka meie kõrvale, aga praegu ei ole aeg niimoodi toimida. ma arvan, et me alati jääme selle reegli juurde, et me tahame leida diplomaatilisi lahenduid, istuda öö, laua taga ja käituda nende reeglite järgi, mis meil on olemas, aga praegusel hetkel peab Venemaa selle laua paika panema ja meie otsustame, kas me istume sinna taha või mitte kui meie tingimused on täidetud, siis jah. nii et ma arvan, et praegu on parim aeg äh, selleks, et rääkida Euroopa Liidu ja Venemaa suhete strateegiast. tegemist ei ole võimatu missiooniga, praegu on parim aeg ja tegelikult ainuke ajahetk, kus me saame tõesti defineerida, mida me näeme Euroopa Liidu ja Venemaa suhete tulevikus, aitäh! suur tänu, härra esimees on au siin olla teie ees ja jagada teiega äh, oma vaateid, mis puudutab äh, tänast olukorda. igal ühel meie hulgast on mõned minutid aega, vist kümme, selleks, et rääkida ja mina pean muidugi oma argumendid ja jutupunktid seetõttu ajanappuse tõttu valima. loomulikult äh, Euroopa Liidu ja Venemaa suhted ja tänane olukord on tõsine küsimus. ma usun, et me kolmekesi saame aru sellest, et Venemaa režiim on vastutav selle eest, et suhted on halvenenud ning peamiselt seda selle tõttu, et otseselt on kasutatud agressiooni Ida-Ukrainas ja me usume, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted ei taastu lihtsalt, isegi kui mingis vormis lahendus Ukrainas praegu leitakse, sest niivõrd palju on juhtunud, nii nagu härra esimees äh, Brock ja härra Landsbergis just meile meelde tuletasid. Venemaa juhtkond on iga Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu ka institutsioonina tõmmanud väga suurde julgeolekukriisi. ja meil läks päris palju aega, enne kui me saime sellest aru, et Vene juhtkond on muutunud, muutnud poliitilise kriisi Ukraina sees, mis viis Janukovitši režiimi kukkumiseni ning äh, vagad, vabade ja legitiimsete valimisteni Ukrainas. Nad on selle poliitilise sündmuse muutnud praegu suureks julgeoleku küsimuseks, millesse on kaasatud enamik meie valitsustest ja loomulikult ka ukrainlased ise. ja mina argumenteeriksin, et Putini juhtimine või valitsemine tegi otsuse et nad läksid pigem vastasseisule julgeoleku tasandil meiega ning äh, režiimi eelistus on kasutada vastuseisu ja mitte läbirääkimisi. ja see on meie jaoks kõige suurem väljakutse. sellepärast, et eurooplased ja demokraatiad, neil on vahendid läbirääkimiseks, et leida kompromisse, pigem ja nad ei oska vastata äh, sellisele vastuseisule ning ka relvastatud sekkumisele. eriti äh, selles riigis, Ukrainas, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ning kakskümmend viis aastat äh, on see olnud tegelikult seisus, kus ühelt poolt on Euroopa Liit ja NATO ehk meie ja NATO, räägin siin Prantsuse kodanikuna, ja teisest küljest Venemaa Föderatsioon nii et me peame mõtlema, kuidas vastata sellele Vene poliitikale, millised on äh, meie jaoks õppetunnid sellest äh, esimesest aastast, kus me oleme pidanud Ukraina kriisile vastama ning me peame kasutama äh, seda teadmist, mis meil on selle kohta, kuida-, mida Venemaa armee saab või ei saa teha, ja millised on olnud äh, Venemaa sekkumise kulud äh, Ukrainas äh, sissetungimisele destabiliseerimisel. me võime viimase aasta narratiivi kirja panna siin tegelikult hulgaliselt Venemaa võitudena, aga me võime ka viimasest aastast luua sellise narratiivi, kus on reas Venemaa tehtud vead. kui me võtame hoopis teise perspektiivi ja vaatame, ja püüame teha seda, mida Venemaa liidrid ei saa teha, aga meie saame äh, rakendada pikaajalist visiooni ja pikaajalist strateegiat. aga ma tean, et minu sõbrad ja kolleegid äh, räägivad detailsemalt sellest, kuidas Venemaa äh, juhtkond toimib ning kindlasti näeme me ka seda, et Vladimir Putin on ilmselt pigem taktik ja mitte suur strateeg. Vene-Ukraina Äh, õppetunnid meie jaoks, äh, ukrainlaste enda jaoks ja Euroopa Liidu jaoks on see, et me esiteks oleme paremini hakkama saanud, kui me ootasime. kuigi me ei eeldanud, et äh, Venemaa annekteerib Krimmi ning kasutab vägivalda edasi ja me ka ei oodanud seda, et toimub Maidan ja Janukovitši rahumeelne kukkumine ning ka seda, et ukrainlased äh, saavad äh, demokraatiale läheneda vabade äh, ja õiglaste valimistega. tahaksin veel kord rõhutada, et Ukraina ametivõimud ei tahtnud konflikti, aga nad pidid vastama relvastatud destabiliseerimistegevusele ja relvastatud sekkumisele meil läks paremini, kui me arvasime, sellepärast et äh, väljakutse on väga suur. ja ma arvan, et äh, sanktsioonide äh, hääletus ja kasutamine tegelikult Kremlit ka üllatas ja sellest on midagi õppida, et kui me tuleme väga konsensuslikult, väga selgete, lihtsate poliitikatega välja, siis see ka töötab. Venemaa käitus halvasti, illegaalselt ja meie saame leida ka rahumeelseid viise, kuidas väljendada Euroopa Liidu ja lääne keeldumist selliseid meetodeid kasutada. aga samuti oleks meil võinud hoopis paremini minna. me oleksime võinud toimida paremini, kui me oleksime saanud paremini aru juba aastaid tagasi mi-, milline on Putini režiimi loomus. ja tegelikult oli vähe võimalusi siin äh, Ukrainal kuidagi toimida, olles ühest küljest Venemaale meelepärane, teisest küljest aga rajada õigusriigi põhimõtetel baseerivat riiki ja Äh, jõuda suurema jõukuseni ja mitte vaesumiseni, mis Janukovitši aastate jooksul paraku oli nii. ma arvan, et nüüd pärast Krimmi annekteerimist aasta hiljem meie Euroopa Liiduna ja meie valitsused äh, jällegi siin äh, koperdavad, on teatud väsimus sellest, kuidas Putiniga toime tulla, mis ilmselt selgitab ka Minsk kahe vaherahu kokkulepet ja ma arvan, et kui meie siin äh, hakkame kahtlema, äh, kobistama, läheme tagasi oma vanade hirmude juurde ja vanade mõtlemise juurde, siis see äh, võtab meilt hoogu maha. selleks, et seda vältida, on esiteks vaja hinnata seda olukorda ja vaadata Venemaa positsiooni. mitte siin vaadata neid, nende võitusid ridamisi, vaid arvesse tuleb tegelikult võtta, kuivõrd suured, suurelt on maksma läinud äh, need poliitikad Ukrainas Venemaa äh, elanikele äh, tervikuna, Venemaa majandusele ja edasi muidugi tekivad küsimused siin piirangute kohta režiimile, millised piirangud võiksid olla selleks, et sõda jätkata Ukrainas. selle vastuseisu hinna, hind on meile hästi teada majanduslikud äh, kulud, mis ei ole ainult sanktsioonid, aga need seisnevad ka selles, äh, milline on olnud äh, mittetoimiva majanduspoliitika taust, naftahindade kukkumine mõne kuu jooksul ja nii edasi. aga Äh, loomulikult äh, see seisneb ka selles, et Putin mitte kunagi majandust ei reforminud ning eelistas tegelikult äh, vähese konkurentsiga poliitilist ja majanduslikku süsteemi, mis on autoritaarsetel alustel. diplomaatiliselt teame me, et Venemaa on isoleeritud maailmas palju rohkem kui mõned aastad tagasi enamike rahvusvaheliste organisatsioonide jooks, juures. ma arvan ka, et need kulud on praegu suuremad Kremli enda jaoks, sellepärast et Kreml äh, lootis sellele, et Ukraina olukorda on võimalik lihtsamalt destabiliseerida ning äh, muuta uusi võime Kiievis. aga samas äh, Vladimir Putin pidi panustama sõjaliselt palju rohkem, kui ta algselt seda ootas. niisiis, meil on vaja täna arutada selle üle, mis meie jaoks on Putini jaoks võimalikud valikud, arvestades sellest, et tal ei ole lõppematuid poliitilisi, majanduslikke ja ka sõjalisi ressursse kodus. ma arvan, et kui me hindame õigesti neid võimekusi, mis Venemaa poolel on, siis saame me ka paremini eh, eh, teha skeemi oma vastustest ja sellest mõjust, mis meil võib olla äh, Venemaa otsustele ja kuidas äh, omaenda poliitikaid vastavalt sellele kujundada. mulle täna näib, et äh, see hinnang on üsna konsensuslik. režiimi, Venemaa režiimi loomus on kogu probleemi tuumaks. kui Venemaad juhiks demokraatlikum, õigusriigipõhisem valitsus siis see Venemaa oleks olnud ka võimeline tulema toime Janukovitši äh, režiimi langemise Maidani äh, tulemusega ning Euroopa-meelsema valitsusega Ukrainas. ma tahaksin äh, lisada ka seda, et viimane aasta on näidanud ja ma loodan, et me ei unusta seda õppetundi mitte liiga kiiresti, on see, et Ukraina ei saa olla sillaks Venemaa ja meie vahel. Ukraina suurune riik, nende elanikkond on teinud viimasel aastal valiku ja nad ei tohi jääda kinni siin autoritaarse Venemaa ühelt poolt ja Euroopa Liidu vahele teiselt poolt. see ei ole jätkusuutlik lahendus pikaajalises perspektiivis ja me ei tohiks kindlasti min-, langeda sellisesse illusiooni, et Ukraina saab olla neutraalne, mis tegelikult tähendab seda, et äh, suurem naaber domineerib tema üle. ma arvan, et see on ka teiste idapartnerlusriikide puhul nii, nad on küll väiksemad, aga nende julgeoleku küsimus on tegelikult väga tihedalt seotud nende äh, poliitilise režiimi ja majandusarengu potentsiaaliga. ja kokkuvõttes, tehes ettepanekuid, mida edasi teha. ma arvan, et meie ise peame olema valmis tegema äh, lühiajaliselt äh, koheste lahendust vajavate otsustega ja meil peab olema samas ka pikaajaline plaan ja edasimineku strateegia. meil on vaja kahte asja teha korraga. see tähendab jah, me peame läbi rääkima niivõrd palju kui võimalik äh, Venemaa liidritega, toetama Ukrainat nii palju kui võimalik on, aga samal ajal peame me ka äh, ette valmistama äh, selleks, mis juhtub Putini järgsel Venemaal, sest selline Venemaa saab olema. raske on teada, millal ja milline see täpselt välja näeb, aga ma arvan, et see töö, mida me saame praegu teha selleks, et äh, alternatiivsete eliitide poole pöörduda, äh, ka kodanikkonna ja vabakonna poole pöörduda, see on raske töö praegu, aga seda tuleb teha nii, et mitte kõik ei jääks äh, hüpernatsionalistlikku spiraali mööda üles minema. ma arvan samas ka, et meil on vaja samuti mõelda Euroopa äh, julgeoleku peale, tõesti peame seda tegema. Äh, Putin on loonud julgeolekukriisi ja meie Euroopa Liiduna, arvan ma, võime kasutada seda kriisi, ka julgeolekukriisi selleks, et töötada äh, Äh, tihedamalt teiste liitlastega koos. et äh, töötada äh, USA, Kanada ning teiste lääneriikidega, kes on samasuguse positsiooni praegu võtnud sanktsioonidele. ja lõpuks tahaksin ma öelda, et suur võitlus, mis meie ees seisab, on võitlus Venemaa propagandaga, Äh, valeinformatsiooniga. me oleme püüdnud leida võimalusi, äh, kuidas äh, ignorantsuse ja propaganda vastu seista ning Venem-, Euroopa institutsioonid võivad kindlasti luua poliitika, kus vastuinformatsiooni antakse, aitäh! aitäh, esimees. ka mina tahaksin kõigepealt öelda, et minu jaoks on väga suur au, et mind siia täna kutsuti, et ma saan osaleda sellel kuulamisel, mis on pühendatud Euroopa Liidu ja Venemaa suhetele. oma ettekandes keskenduksin kolmele asjale. kõigepealt üldised suundumused, mis seda suhet pikka aega on iseloomustanud, teiseks üritaksin peatuda äh, olulistel vigadel, mida mõlemad pooled, aga iseäranis Euroopa Liit on teinud ja endiselt teevad, kui äh, töötatakse välja poliitilist lähenemist äh, Venemaale ning kolmandaks äh, peatuksin lühidalt ka sellel, äh, kuidas minu arvates need suhted lähitulevikus arenevad. niisiis, kõigepealt üldised suundumused Euroopa Liidu ja Venemaa suhete tipphetk oli mais kaks tuhat kolm, kui toimus äh, Peterburi tippkohtumine, kus osapooled võtsid kohustuse peaaegu poolintegratsioonilised suhted arendada, integreerida äh, ühised, luua ühised ruumid kultuuri, teadusuuringute, majanduse ja paljudes teistes valdkondades. Äh, see plaan aga ei realiseerunud, otse vastupidi. negatiivsed arengud äh, on olnud ülekaalus. Venemaa muutus järk-järgult autoritaarseks ning poliitilistes suhetes seda asjaolu enam ignoreerida ei saanud. majanduse lähenemine ei toimunud ning isegi Venemaa liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ei viinud ühiste majandusreeglite vastuvõtmiseni, vaid pigem tekitas uusi tülisid. energiapartnerlus, millest pidi saama eh, vastastikku kasulike majandussuhete nurgakivi, muutus aja jooksul üha probleemsemaks ning äh, sundis äh, osapooli oma strateegiaid mitmekesistama ning pigem nõrgendada kui tugevdada vastastikust sõltuvust Euroopa Liidu ja Venemaa nõndanimetatud ühes, ühisnaabrus äh, muutus vaidlusaluseks territooriumiks, kus keegi ei võida ja loomulikult Euroopa Liit ei olnud nõus seda olukorda niimoodi vaatama. julgeolekukoostöö äh, globaalsetes küsimustes oli äh, sporaadiline ning ei suudetud ära kasutada seda positiivset hoogu, mis oleks saanud mõjutada ka äh, arutelusid Euroopa julgeoleku tuleviku üle. mõned kahepoolsed suhted Venemaa ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel arenesid paremini kui teised, aga jällegi see ei saanud äh, hüvitada sellist üldist seisakut äh, ajal, kus äh, toimus konflikt Venemaa ja Euroopa Liidu vahel tervikuna. lühidalt on suhted, isegi kui need on majanduslikult mõlemale poolele olulised, lihtsalt muutunud hädavajadusel põhinevaks partnerluseks edukas strateegiline koostöö teistes valdkondades polnud üleüldse päevakorras. daamid ja härrad, nagu ma juba ütlesin, suhete kõrghetk oli kahe tuhande kolmandal aastal, nüüd on aga aasta kaks tuhat viisteist. nii et, et suundumused, millele viitasin, on domineerinud juba kaksteist aastat nii et, et meil ei ole erilist õigust väita, et meid hoiatati liiga hilja, et me saime liiga hilja teada, et suhted ei arene õiges suunas. Ukraina kriis ei olnud seetõttu mitte pöördepunktiks, mitte suundumuste pöördepunktiks, vaid sellega lihtsalt kulmineerus pikka aega tagasi alanud protsess. üks Vene analüütik, Georgi Poft, on täiesti õigesti märkinud, et Ukraina kriisi tegelik mõju oli see ja ma tsiteerin, nüüd saavad kõik teesklemise lõpetada Venemaa saab lõpetada teesklemise, et on osake Euroopas ja Euroopa saab lõpetada teesklemise, et ta on sellega nõus. tsitaadi lõpp. niisiis teisisõnu, põhiprobleem Euroopa Liidu lähenemises Venemaale oli see, et Euroopa Liit ei suutnud tunnistada, et nõndanimetatud strateegiline partnerlus e, oli välja mõeldud ja sõlmitud teistsuguse vanema, Venemaaga, mis oli vähem jõukas, pluralistlikum ja selline Venemaa, Äh, kes vaatas äh, Euroopa Liidu poole kui eeskuju poole, tänapäeval see enam nii ei ole. ning seetõttu äh, partnerlus tänapäeva Venemaaga siis on samuti süsteemne viga. väga tihti öeldakse, et Euroopa Liit peab suhtlema Venemaaga, aga selline lähenemine on vale kas või kahel põhjusel, see on narratiivi kui strateegiana vale. strateegiana Äh, vaadati suhteid kui eesmärki iseeneses ja mitte kui vahendit. selline lähenemine toimib ainult siis, kui osapooled on nõus ühiselt probleeme lahendama. ja mis puudutab äh, narratiivi, siis jäi mulje, et Euroopa Liit on rohkem huvitatud kahepoolsete suhete parandamisest kui Venemaa, sest Venemaa on pidevalt näidanud, et et ei soovinud äh, meie suhteid dramatiseerida, Venemaa ütles alati, et äh, ei ole vaja asju dramatiseerida ja Euroopa rea-, äh, reageeris alati ja, ja ei, asjad on dramaatilised ja me peame jälle midagi tegema. partnerlus Venemaa moderniseerimiseks, algatus, millest Euroopa Liidus räägiti, kui Venemaa president oli Dmitri Medvedjev, on parim näide sellest, kuivõrd mõttetud on suhted lihtsalt suhete pärast aga suurimaks äh, probleemiks on see, et nii Venemaa kui Euroopa Liit ei ole suutnud äh, äh, ette hinnata ja ennustada üksteise käitumist konfliktiolukordades ja vastavalt sellele korrigeerida oma reageeringuid. mõlemad pooled, ja see on äärmiselt olulised, olid liigselt enesekindlad, kui puhkes Ukraina kriis Euroopa Liit äh, ei suutnud tõsiselt äh, arvestada Venemaa äh, hoiatustega, mis, kuidas ta reageerib assotsiatsioonileppele Ukrainaga, et ta näeb seda vaenuliku tegevusena, kriitilise piiri ületamisena. mina ei taha öelda, et Euroopa Liit ei oleks pidanud seda assotsiatsioonilepet allkirjastama, sellepärast et see lepe on Euroopa Liidu huvides, aga Brüssel oleks pidanud valmistama ette ka varuplaani, kuidas toime tulla Venemaa äh, vastuseisuga ja võib-olla oleks isegi pidanud äh, äh, jah, tõesti välja töötama sellise varuplaani, mida oleks saanud automaatselt rakendada ja üldisemad äh, Venemaa ettekujutus Venemaal rajaneb tihtipeale Venemaa majanduslikel puudujääkidel. Äh, selline nägemus on põhiolemuselt õige, aga ignoreerib fakti, et isegi majanduslikult nõrga ja vähemate vahenditega on Venemaal meelekildus ja oskused geopoliitilisi mänge mängida ja see annab äh, Venemaale konfliktisituatsioonis tõsised eelised. Venemaal on äh, olemas otsusekindlud ja oskused ja Euroopa Liidul on palju vähem oskusi ja palju vähem otsusekindlust. Äh, aga ka Venemaa oma Euroopa Liidu tõlgendustes keskendub nõrkustele ja see toob ka asjadest vale pildi üks teine Vene analüütik Sergei Karadanov on lääst, läänt iseloomustanud kui äh, äh, suunatud sasipõrdard, kus on ebakindel majandus ja on kaotatud pilt moraalsetest veendumustest. ausalt öelda äh, see, selles lauses on iga sõna väga tähendusega, selles äh, sihitus asi pundar, kus on majanduslik ebakindlus ja on kaotatud silmist moraalsed veendumused see on äh, vene, nende äh, vene, vene nägemuses siis meie nõrkuse selge kirjeldus. ja see on muide on kirjas ka Venemaa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta välispoliitilises kontseptsioonis, kus äh, räägitakse, et ajalooline lääs on alla käimas on täiesti selge ja olen e-, eelkõnelejaga täiesti nõus, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Äh, Venemaa ei oodanud, et Euroopa Liit niivõrd tugevalt Ukrainat toetab, aga tuleb tunnistada, et äh, selle väärettekujutuse alused äh, ja ootus, et et Euroopa Liit annab lihtsalt survele järgi, eksisteeris ja eksisteerib endiselt. kahe tuhande Euroopa, Venemaa on suutnud äh, veenda, et äh, Euroopa Liit peaks pöörama rohkem tähelepanu pragmaatilistele küsimustele ja mitte niivõrd demokraatlikele väärtustele. Äh, näiteks me oleme arvestanud Venemaa huvidega Ukraina ja Gruusia puhul täpselt pärast Gruusia konflikti Euroopa Liit Äh, tahtis taastada suhteid, kaubandussuhteid Venemaaga, vaatamata sellele, et Euroopa Liidu vahendusel sõlmitud leppeidest ei peetud kinni. jah, äh, kui annekteeriti Krimm, siis Euroopa Liit kehtestas majandussanktsioone väga aeglaselt, samas väga palju räägiti nende sanktsioonide tühistamisest, kuigi äh, tühistamiseks vajalikke tingimusi polnud täidetud. iga, kõik sellised näited ei kutsu esile mitte vastu, vastaspoole kompromisse, vaid veelgi jõulisemat käitumist. ja hakkan nüüd lähenema oma ettekande lõpule, ma tahaksin öelda, et Euroopa Liidu ja Venemaa äh, suhted äh, lähiperspektiivis ei näe eriti lootusrikkad välja. Äh, Ukraina konflikti võib küll külmutada või ka osaliselt lahendada ja see on suur küsimärk, aga isegi kui see on võimalik, siis äh, probleemid kiiresti kuhugi ei kao, nii et, et mina teen ettepaneku, et selle strateegilise partnerluse paradigma tuleb kõrvale heita. Äh, suhted majanduse vallas äh, tõenäoliselt säilivad, aga tõenäoliselt vähem intensiivselt ja ka ambitsioonid ja tulevikukavad on äh, väiksemad ja selleks on kolm põhjust. esiteks äh, konfliktieelsed suundumused, millest ma oma sõnavõtu alguses kõnelesin, säilivad, näiteks äh, energiakoostöö mitmekesistamine, jah, see koostöö energia vallas jätkub, ei saa pöörduda tagasi sinna, kus oldi viisteist aastat tagasi ja üldiselt, kui rääkida äh, majandusest üldisemalt, kui Venemaa ei taha liberaliseerida oma turge isegi kooskõlas WTO raames võetud kohustustega, siis on väga ebatõenäoline, et Venemaa tõesti äh, tahab luua kõikehõlmavat vabakaubandustsooni Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini, mis hõlmaks äh, nii Euroopa Liidu kui ka Euraasia Liidu teema, millest äh, väga palju vaatamata kriisile kõneldakse ja teine põhjus on ilmsem Venemaa praegune majanduskriis äh, muudab Venemaa välisinvestoritele vähem atraktiivseks. ja äh, seda senikaua, kui on väljavaated, et poliitiline olukord võib halveneda ja uusi sanktsioone võidakse kehtestada, see tähendab, et ettevõtted peavad käituma ettevaatlikult ja see nõrgendab Venemaa sõbralikke lobiste nii Brüsselis kui ka liikmesriikides, sest et nende jaoks on lihtsalt vähem raha. kolmandaks ja see on võib-olla kõige olulisem, usaldus Euroopa ja Venemaa poliitiliste juhtide vahel on midagi, mida nii kiiresti ei taasta. aga lõpetuseks tahaksin veel kord korrata, et isegi selline stsenaarium, selline pragmaatilised majanduslikud suhted, mis on kõige positiivne stsenaarium, mida ma praegu ette näen, sõltub suurel määral äh, äh Ukraina konflikti lahendamises ja mitte selle kriisi külmutamises. sellega lõpetaksin, aitäh. aitäh. ja nüüd palun äh, härra Forbrigi aitäh, esimees. Äh, me, kui me oleksime äh, neid äh, arutelusid pidanud aasta tagasi, me oleksime sun-, tunnistanud, et meie suhted pole küll ideaalsed, aga mingeid, mingi parklenus siiski on, et Ukraina kriis on jah kriis, aga mitte suur kriis aasta hiljem äh, siin äh, Euroopa Liidus äh, ja läänes üldiselt me tunnistame, et see, mis Ukrainas siiamaani on toimunud, see meie suhetes Venemaa on üha rohkem probleem ja ka oht ja väljakutse ja kui tekkis äh, selline ettekujutus, äh, siis me hakkasime otsima selle konflikti põhjusi. mõned viitasid sellele, et äh, Putini on ise irratsionaalne, samuti võib süüdistada igasuguseid välisarenguid, seda, et NATO ja Euroopa Liit on, ei ole arvestanud Venemaa huvidega, samuti Ukraina poliitika minu arvates kõige olulisem mõistmaks Venemaa probleemi, selleks tuleme, peame pöörduma mujale ma tahaksin öelda seda, et Venemaa võimustruktuurides on toimunud suured nihked. see on osaliselt seotud Ukraina kriisiga ja seetõttu eh, on välispoliitika eh, suunajaks eh, katsed siseriiklikult võimu säilitada ja räägiksin natuke üksikasjalikumalt, mida ma silmas pean kõigepealt äh, muutused Venemaa võimustruktuuris või, või Putini võimus. kui ta võimule sai kahe tuhandendal aastal, siis tema peamine ülesanne oli taastada riigi stabiilsus pärast aastakümmet poliitilisi ja majanduslikke muutusi. ta tegi seda väga jõuliselt, pigem autokraatlikult kui demokraatlikult, aga lõppkokkuvõttes tal õnnestus stabiilsus taastada ja paljud venelased kiitsid selle heaks. stabiilsuse Äh, taastamine Venemaal, ähm, äh, sellele aitas kaasa naftahindade tõus kolmkümmend dollarit barreli eest kahe tuhandendal aastal äh, saja kolmekümne dollarini kahe tuhande kaheksandal aastal ja selline ootamatu tulu võimaldas Putinil toetada nii eliiti kui ka Äh, rahvast, et need toetaksid siis tema valitsusstiili. kokkulepe oli selge poliitiline autokraatia ja äh, materiaalse heaolu vastu. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kui Putin jällegi presidendiks sai, selgus, et sellest kokkuleppest enam ei piisa äh, kõigepealt Putini võimule tagasitulek oli, ei olnud demokraatlikust aspektist väga legitiimne. teiseks oli selge, et naftatulud ei olnud enam nii äh, suured nagu varem. Venemaa enda majanduskasv hakkas aevus, aeglustuma ning naftahinnad ka langesid. oli vaja uut kokkulepet ning äh, Putin läks materiaalsetelt asjadelt üle mittemateriaalsetele ideoloogilistele. ta meenutas Venemaa suurust, seda ebaõiglust, kuidas ajalugu Venemaa on kohe kohelnud no, Äh, Venemaa peab taastama oma üleoleku manduvast läänest ja astuma vastu USA-le ja äh, ta isegi üritas portreteerida Venemaad kui eraldiseisvat tsivilisatsiooni, millel maailmas on messialik missioon. Venemaal teisisõnu on siis ajalooline ülesanne täita, mis nõuab kõigilt ohvreid ja neid, kes äh, ei ole selleks valmis, on reeturid. ja sellel muutusel on olnud terve rida põhjusi, sellisel suhtumise muutumisel Äh, Putin saab valitseda ainult siis, kui on väliskonflikte. Äh, sellest äh, rahvus, rahvuslikku patriotismi tuleb pidevalt toita. Kri-, Krimm oli väga hea näide, selle Krimmi annekteerimisega Putini populaarsus tõusis kaheksakümnele protsendile, niimoodi sai vaigistada rahulolematud siseri-, Venemaal. probleem on aga Äh, sellele, et sellel kõigel on hind. Äh, Venemaa eliit ja kodanikud on hakanud äh, kõige selle kaasnevate kulude all kannatama, kas siis uute annekteeritud territooriumide haldamiskulud või mida iganes. Putin vajab uut konflikti ja seal peaks olema sama edukas nagu Krimm. see tähendab, et Venemaa ei saa leppida äh, Äh, Ida-Ukrainas peetava äh, sõja rahumeelse lahendamisega, äh, tõenäoliselt jätkuvad rünnakud Ukrainas, samuti Moldovas, Kasahstanis, Valgevenes ja võib-olla isegi Balti riikides. Venemaa on üha rohkem sarnane sõjas olevale riigile. konflikt kujutab kõiki Venemaa majanduse, ühiskonna ja poliitika aspekte me näeme, et autoritaarne kontroll on aina kasvamas ning eh, seetõttu on kõik sattunud surve alla, vastu on võetud seadusi ja eh, rakendatud survet kodanike ühiskonna vastu, on tugevdatud kontrolli meedia üle ja eh, suurendatud propagandat. majandus on üha rohkem kontrolli all Äh, sanktsioonid on Venemaa ettevõtted finantsturgudest ära lõiganud, seetõttu on riik ainus äh, laenuandja ja äh, sellest saavad jällegi kasu need ettevõtjad, kes on Putinile lähemad ja sunnivad korralikult käituma ka neid, kes oleksid olnud iseseisvamad. ning sõjaline sektor muutub riigi jaoks kõige olulisemaks ning eh, kärbitakse kõiki sotsiaalkulutusi, samas julgeolekusektoris kulutused kasvavad. Eh, Venemaa rahandusminister on kärpinud kümne protsendi võrra selle aasta eelarves kõiki eelarveridasid, välja arvatud kaitsekulutusi, nii et, et Venemaa eh, siis lihtsalt äh, rajab oma poliitika äh, konfliktile ja sellega on Venemaa ajaloos läinud tagasi aastakümneid ja sellises olukorras peab Euroopa reageerima pikemaajalises perspektiivis, Euroopa peab maksimeerima omaenda kaitset ning peab vähendama oma äh, kaitsetust Venemaa sekkumise ees. kaitse maksimeerimine ja ma ei pea siin silmas ainult sõjalist kaitset. kõigepealt me peame aru saama, et tänane Ukraina on eh, esimene rindejoon võitluses Euroopa eest. kui Ukrainal lastakse langeda, siis teised idanaaberluse riigid ja Euroopa Liidu idapoolsed riigid on järgmised. ning Ukraina puhul peab Euroopa eh, oma toetust osutama palju suuremas ulatuses kui siiani. Eh, rahalises mõttes pakutakse liiga vähe Äh, poliitiliselt ei pakuta isegi Euroopa Liidu liikmestaatunit ja sõjaliselt keeldutakse toetamast. toetus kõigis nendes valdkondades vajab tugevdamist. sama kehtib ka muide Moldova ja Gruusia puhul, kus äh, Uus-Venemaa surve on ainult aja küsimus jah, on veelgi teisi kaitsejooni, mida vajab tuge-, mida tuleb tugevdada, aga teisel moel. kõigepealt Balti riigid, kus, keda Venemaa otseselt sõjaga ja sekkumisega ähvardab. Kesk-Euroopa ja Balkan on samuti äh, väga kaitsetud Venemaa poliitilise ja majandusliku mõju eest. Äh, Putin külastas eelmisel nädalal Budapesti, siis me nägime seda ning meil on vaja investeeringuid äh, nendesse piirkondadesse. kõige olulisem on aga ühtsus eurooplaste vahel ning ka USA ja ülejäänud maailma vahel äh, viimasel aastal on see ühtsus olnud ole, olemas, äh, aga see on siiski suhteliselt habras ning tuleb vähendada Venemaa võimalusi sekkuda oma naabrite siseasjades Äh, viimasel aastal on reageeritud Venemaa tegevusele Ukrainas sanktsioonidega. majandussanktsioonid kehtestati pärast pikaajalist äh, kõhklemist, nende mõju on olnud, aga nende mõjul on kaasa aidanud ka naftahindade suur langus need sanktsioonid ei ole oluliselt muutnud Venemaa poliitikat ja tegelikult äh, arvestades seda loogikat, mida ma tutvustasin, see polekski olnud võimalik. küsimus ei ole selles, kas sanktsioone peab vähendama või kaotama. meil on vaja teistsugust äh, alust sanktsioonideks. kõigepealt äh, tuleb sanktsioonide abil teha lõpp nendele tuludele, mis rahastavad Venemaa agressiooni naftatulud on Venemaal juba ligemale nelikümmend protsenti vähenenud ja langevate naftahindade alusel peaks olema võimalik äh, seda veelgi vähendada. ja samuti tuleks paremini kontrollida finantstehinguid, mida Venemaa teotab, teotab eriti läbi SWIFT süsteemi. niisiis piirangud naftatuludele ja finantstehingutele kehtestaksid väga suured finantstakistused Venemaale, lisaks sellele oleme viimastel aastatel Äh, palju teada saanud selle kohta, kuidas Venemaa üritab mõjutada lääneriikide poliitikat, ettevõtlust, meediat ja luureorganid, meediajärelevalveorganid ja muud organid on äh, teinud väga vähe selleks, et sellist sekkumist kontrollida. oleks ülim aeg, et me kasutaksime oma käsutuses olevaid vahendeid selleks tegevuseks ning äh, astuksime nende üks, öö, äh, organite vastu, kes selgelt edendavad Venemaa poliitikat Euroopat. meil on vaja äh, ka oma energiavarustusallikaid mitmekesistada, loobuda Venemaa energiaallikatest ning ma mõistan, et palju sellest, mida ma ütlesin, võib-olla mõnedele kõlada dramaatiliselt või murettekitavalt. ma loodan, et asjad äh, ei lähe, lähevad ainult poolel, pooleldi nii halvasti, nagu ma prognoosisin. me kõik, Venemaa on meid pidevalt negatiivselt üllatunud. me peaksime parem valmistuma siiski kõige hullemaks ja tundma kergendust, kui nii siiski ei lähe, aitäh. härra Sarjusvolski. Uh... aitäh, härra esimees. kõigepealt uh, palju õnne teile, härra esimees, ja ka härra Landsbergisele selle väga teretulnud arutelu korraldamise eest, uh, kus me räägime kunagisest Vene Nõukogude Liidu Vabariigist. mõned kommentaarid olen kõnelejatega täiesti nõus. Nad mitu korda rääkisid, et nad olid üllatunud, olen täiesti nõus. ma isegi distantseeruks ennast ja ütleks, et me ei olnud äh, üllatunud äh, aga meid ei kuulatud. on väga huvitav näha, millised olid meie mineviku illusioonid, isegi kui on hilja, võib-olla isegi liiga hilja. kõik kolm kõnelejat äh, rääkisid täpselt äh, umbes nii, nagu see, mida House of Lords viimasel ajal äh, kokku võttis ja koostas äh, siis ka aruande selle kohta, kuidas me oleme Venemaast valesti aru saanud. kuni selle hetkeni oli kõik korras, me liikusime õiges suunas, ainult üks küsimärk oli, et kas me teeme ka õiged järeldused nendest aval-, avastustest, illusioonidest, vigadest ja minu vastus on, et ei ma hindasin väga seda, mida härra Landsbergis ütles, see oli aga nii õudne, et ma kõhklesin, kas ma peaksin seda üldse ütlema. ta ütles, et äh, meie ei saa muuta Venemaad, tegemist on äh, suure võimuga, äh, mis ei jaga põhine, väärtustel põhineval välispoliitikal ja Venemaa on hoopis see, mis meid muudab. see on nii õudne sest see õõnestab lepinguid ja nende ülesehitust, mis on ju Euroopa Liidu aluseks. proua Mandras ütles, et me ei oodanud, ei näinud ette Krimmi annekteerimist Äh, siin ei ole kedagi Kesk- ja Ida-Euroopas, nii et ärge tõesti öelge seda kõike Euroopa Liidu nimel, sest meie äh, Ida-Euroopas ei ole kunagi nende illusioonide käes olnud. Te ütlesite, et te ei eeldanud, et Krimmi annekteeritakse, aga pärast seda, kui väliskomisjon äh, Äh, tuli erakorraliselt kokku siis, kui Venemaa okupeeris Gruusia, siis kohe me tulime kokku ja rääkisime ja ütlesime, et Krimm on järgmine. kaks tuhat kaheksa me juba teadsime, et Krimm on järgmine, teie ei teadnud. kaks tuhat üheksa see kurikuulus kiri intellektuaalidelt ja poolikutelt Kesk- ja Ida-Euroopast. paljud meist kirjutasid alla, kaasa arvatud Havel ja Valesa ja ütlesid hoiduge Venemaa eest, Venemaa on ohuks. USA-s naerdi meid välja, sellega ei arvestatud ka Lääne-Euroopas. aga nüüd te näete küll hilja, et meil oli õigus nii et küsimus, mille ma tahan küsida, on, et miks läheb nii kaua aega, et Venemaast aru saada ja kui see läheb nii kaua, mis on siis selle mõistmise hinnaks ja miks nüüd siis needsamad inimesed ei ole valmis tunnistama, et viimased kaksteist aastat on nad olukorda valesti tõlgendanud ja lõpetan ka kohe, härra esimees, ütleb kõneleja. miks need, kes on teinud vigu, jätkavad äh, samal kursil, sest aeg on otsas, Ukraina kaob üha, kaotab üha rohkem oma territooriumist. ja mida siis teha? selleks, et äh, lahendada see küsimus ja kui on tõsi see, mida härra Forbik ütles, et Ukraina olukord on kriitiline, siis tõesti, see on ka tegelikult Euroopa Liidu jaoks eksistentsiaalne probleem meie siin Euroopa Parlamendis peaksime kolmest institutsioonist kõige erinevad olema. meie peaksime liikuma edasi ja tegema ettepanekuid tulevase Venemaa poliitika kohta ja mitte peitma ennast teiste liikmesriikide selja taha. ma ei tea, kas ma selles küsimuses tõesti tahaksin kainelt mõelda, ütleb härra Prokk meil tuleb kõnelejate nimekiri lukku panna, sest muidu pole mitte mingitki võimalust, et äh, saame kõikidele sõna anda. tõesti, kaks minutit kõigile, pidage kinni. proua Kill, palun. Uh, aitäh, härra esimees, aitäh selle ettekande, ettekannete eest, need olid tõesti väga huvitavad ja tõesti meil on väga erinevad arvamused selle kohta, kuidas Venemaad kohelda nüüd Ukraina kriisi valguses ja ka mina tahaksin House of Lordsi aruande juurde tulla, see aruanne avalikustati eelmisel reedel ja seal öeldakse, et et meil ei ole enam kollektiivset analüütilist võimekust ja sellepärast Euroopa Liit ei ole võimeline olnud tõlgendama äh, seda muutust, mis on Venemaal toimunud autoritarismi suunas. suuremas osas liikmesriikides äh, äh, mõeldakse selle peale, kuidas leida äh, Äh, ühiseid punkte ja ma arvan, et suuremas osas öeldakse, et meil on vaja paremat äh, koostööd luuretegevuse valdkonnas. eelmisel nädalal äh, tekkisid meil juba esimesed probleemid, sest Kiiev on öelnud, et nad ei saa raskerelvastust välja tuua nii kaua, kui lahingud jätkavad, nii et mis peaks olema siis see ametlik formaat ja millise äh, sõnumi peaks Euroopa Liit saatma praegusel hetkel, kaks liikmesriiki on eesrinnas ja juhivad seda ja ma olen väga pettunud, et Ühendkuningriik ei ole kaasatud. eriti kuna üks Ühendkuningriigi äh, ülemjõudude juhte ütles, et äh, ka meil on toimunud juba luurelendusid meil on olnud äh, sarnased küsimused ka kaitseministriga üles tõstatatud äh, ja Venemaa on isegi võib-olla suurem oht kui ISISe terroristid, nii et äh, kuidas me peaksime reageerima ja suhtuma nendesse õhuruumi rikkumistesse? E aitäh, esimees, tõepoolest eh, Euroopa Liidu Venemaa suhted on külma sõjajärgses madalseisus ning arvestades Ühendkuningriigi ja Venemaa kahepoolseid suhteid, need on olnud kehvad juba aastaid eh, pärast seda, kui naturaliseeritud eh, Venemaa kodanik Litvinenko mõrvati kahe KGB agendi poolt meie territooriumil. aga võib-olla härra Saarjus-Volskil on õigus, tagantjärele tarkusega me oleksime pidanud Venemaa ähvardustesse suhtuma tõsiselt ja Putin on olnud ju täiesti siiras, et Nõukogude Liidu kokkukukkumine oli üks suurimaid katastroofe tema nägi äh, seda kui alandust minevikus, siis veel asjad Kosovoga, nii et, et viimase aastakümne jooksul on ta oma kättemaksustrateegiat välja töötanud, ta tahab äh, Äh, on äh, loonud siis jällegi sellise semukapitalismil põhineva Venemaa. Äh, ta tahab taastada Nõukogude Liitu, mida ta kindlasti kalliks peab ja tema välja pakutud Euraasia Liit on ka osa selleks projektist, Uus-Venemaa ja kõik muu on osa sellest projektist ning Ukraina on lihtsalt osaks Putini unelmatest või mõtteviisist ja selle Ukraina kaasamine teha, seda tehakse sõjaga, kui vaja Äh, Venemaa on taganenud paljudest oma rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustusest, kui mitte kõikidest pärast Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukrainasse sissetungimist. aga äh, kui me tahame härra Putinist paremini aru saada, siis peaksime mõtlema, äh, mida Stalin kunagi ütles, et kui palju diviise paavstil on. Putini arvates pehme võim on nõrkadele ning me peaksime Äh, arvestama siis seda, kuidas venelased näevad rahvusvahelist korda ja kuidas nemad soovivad, et asjad tulevikus käiksid. ja seetõttu mina isiklikult äh, toetan Euroopa Liidu sanktsioonide eskaleerumist, äh, kui Minski teine kaks kokkulepet jätkuvalt rikutakse. mina toetaksin, et Ukrainat relvadega toetatakse, et kui Venemaa hakkab veel maid hõlmama Mariupoli lähedal näiteks Äh, mõned meist tahavad, leiavad, et asjad peaks edasi käima nii nagu endiselt. Ungari valitsus kindlasti mõtleb selles vaimus ja on ka selliseid suuri riike nagu Saksamaa ja teised, kes jah küll ähm, toetavad sanktsioone, aga minu arvates äh, Euroopa Liidu Venemaa head suhted Putini võimu all on läbi. Thank you, Chair I will not give a whole aitäh! ma ei hakka ALDE fraktsiooni visiooni siin esitlema Ukraina-Venemaa kohta, sellepärast et ma arvan, et praegu on tähtis, et me ekspertidele sõna anname. ma arvan, et Putin tuleb tagasi reaalsesse ellu tuua ja see oleks ka väga tähtis. meie üks külalistest ütles, et me peaksime vaatama, mis saab pärast äh, Putinit, aga see Putini valitsemisaeg võib veel kümme aastat kesta, sest Putin oskab võimuga väga hästi mängida. et äh, keda me peaksime toetama Venemaal, kelle poole peaksime pöörduma? siis äh, majandussanktsioonid pluss madalad maagaasi ja naftahinnad, sellel on küll suur mõju, aga kas see kukutab ka Putini? võib-olla äh, saaksime ekspertidelt teada, kas on vaja ka teisi sanktsiooneid. Ukraina sõjaline toetamine, mina toetaksin seda, kui Minsk äh, täiesti läbi kukub. et mida te siis soovitate talle, mis on mõistlik, kuidas me saaksime ka Venemaa ühiskonda kaasata sellesse võitlusesse? esimees mikrofonita. I would also like to, to hear a judge ka mina tahaksin kuulda hinnangut Minsk kahe leppe kohta, ütleb proua Harms. ja mina, mind huvitaks ka see, et kuidas aru saada või kuidas teie näete seda Lääne-Euroopa perspektiivi ja vaadet Venemaale Minsk kaks taustal, et kas ei ole nii, et meie naiivsed strateegiad Venemaa suunal jätkuvad, sest ikka veel lähtutakse sellest, et istutakse maha koos usaldusväärse partneriga. aga Ida-Ukrainas pole küll tunda, et saaks tõesti äh, lähtuda sellest, et istume maha usaldusväärse partneriga ja peame läbirääkimisi, nii et kui see on nii, siis kuidas jätkata pärast seda Minsk kaks lepet? eelmisel nädalal Ida-Ukrainas nägin oma silmadega et äh, seal on need inimesed, kes tegelikult tahavad relvarahu, nad tahavad rahu. tundub, et Lääne-Euroopas äh, arvatakse, et nad teavad väga hästi, miks on rahu vaja, aga tegelikult Ukraina inimesed kohapeal teavad veelgi paremini, miks on rahu vaja, aga mitte keegi ei saa aru, mida Euroopa Liit on valmis tegema selleks, et äh, seda rahu saavutada Thank you, Chairman um,. I was horrified. aitäh, väga õudne oli see, kui üks kõnelejatest noogutas, ütles, et äh, ei ole vaja Venemaad saada laua taha, praegusel hetkel tõesti meil tuleb kasutada diplomaatilisi võimalusi selleks, et Venemaa tagasi laua taha saada, Ukraina ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, aga oli väga tugev poliitiline sõnum, mis tuli äh, assotsiatsioonilepinguga, millele me alla kirjutasime Ukraina soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks ja meie ka soovime. see parlament isegi ei sekkunud selleks, et Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoniga kaubandustingimustest rääkida. üks kõneleja ütles, et meil ei ole pikaajalist strateegiat, on küll. nii et mis vastust võime me oodata Venemaalt, kui Serbia liitub Euroopa Liiduga, nii nagu siin soovitakse ja ka Putini režiim. kas meile meeldib Putin või mitte, mulle mitte, aga ta on demokraatlikult valitud Venemaa president, nii et meil on vaja rohkem diplomaatilisi kõnelusi. tihti öeldakse, et Euroopa Liit peab säilitama raha Euroopa Liidus, mõned ütlevad aga, et äh, see nii ei ole, nii et ärge siin neid neoliberalistlikke ambitsioone edasi arendage ja härra Sarasvolski, te võtsite väga hästi kokku selle olukorra, mis puudutas äh, seda, kuidas Ühendkuningriik on sellesse kriisi kaasatud. Teie olete Poolast pärit ja teate väga hästi, kui raske on erinevatel liikmesriikidel seda olukorda hinnata ja see kriis Ukrainas on näidanud, et meie ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika ja välis- ja julgeolekupoliitika ei saa toimida kõikide liikmesriikide huvides aitäh, esimees. Äh, aitäh selle äh, äh, nende arutelude eest, me äh, oleme harjunud sellega, mis juhtus kaheksateistkümnendal märtsil, kui meil on erakorraline kohtumine, nii et me ootame neid tõendeid. Te rääkisite siin Mariupol-, Mariupolist Äh, aga te unustasite meile rääkida Donetskist ja Luganskist äh, äh, paikadest, mida on pommitatud ja nüüd te räägite siin propagandistlikust ühest lähenemisviisist aga ometigi on olemas ka teadlasi, näiteks Prantsusmaa teadlasi, kes mõtlevad täiesti vastupidiselt teile, nii et, et härra esimees äh,, härra esimees, aitäh, et te olete saboteerinud Prantsusmaa ja Saksamaa rahualgatust ähm,. Äh, äh, ah, äh, algatust, mida toetab ka Inglismaa, ma tahaksin öelda, et Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, äh, suured riigid ei toeta teid, kelle nimel te üleüldse kõneles, et äh, millise Euroopa poolt te siis olete? vihkamisel rajaneva, e-, Euroopa reetmisel rajaneva Euroopa poolt Äh, vahel on mul mulje, et äh, selle asemel, et mitte näidata, kui loll ollakse, karjutakse. eriti siis, kui on võimalik seda laenata, siis ei ole vaja isegi seda mitte tagasi maksta. härra Plenkovitš, palun järgmisena. Äh, much, suur tänu, härra esimees, suur aitäh meie kõnelejatele selgelt te eh, ütlesite välja, et me näeme, kui lähedale Venemaale saab eh, laieneda NATO ja Euroopa Liit, seda me näeme kogu aeg. aga ma arvan, et eh, teie, härra äh, Forberg, ütlesite, et Euroopa Liit ei tee piisavalt ei majanduslikult ega rahaliselt. Need Eh, rahad samas, mis eh, suudet-, suudet-, suunatakse praegu Ukrainasse, eh, no kui me vaatame viimase kahekümne aasta jooksul, on need olnud tegelikult suuremad aasta kohta kui ükskõik kusagile mujale. ja Ukraina on tegelikult äh, füüsiliselt Euroopa riik, artikkel nelikümmend üheksa äh, rakendub sellele, nii nagu äh, Euroopa Parlamendi resolutsiooniski on öeldud, kui tingimused täidetakse, ja sõjaliselt, äh, mida Euroopa Liidu liikmesriigid teevad, see on liikmesriikide pädevuses. ja selles kontekstis, kuidas teie näete, milline on teie soovitus, mida Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid tegema, kui te ütlete, et see ei ole kõik piisav selleks, et aidata Ukrainat? Äh, muutumaks selleks, mis ta on, ehk äh, riigiks, mis otsustab ise oma tuleviku üle, aitäh! härra Postinaaru, palun! suur aitäh, härra esimees, ma olen nõus kolme kõnelejaga ja ma tänan teid panuse eest. selge on, nagu mõned kolleegid ütlesid, et ka meie kojas oli hääli, kes ütlesid, et äh, Venemaa ei ole mingisugune üllatus, teda ei peaks niimoodi kohtlema, aga sellegipoolest on endiselt siin palju neid, kes ütlevad, et äh, meid üllatas Venemaa täna ja äh, räägib Moskva stiilis. aga nüüd näeme me väga selgelt iseenda ees, et Krimmi okupatsioon on Äh, Venemaa külge liitmine Vene stiilis, me näeme, et okupatsioon on praktiliselt meie aja äh, Müncheni kokkulepe ja äh, mitmed provokatsioonid püüavad siin edasi selgitada Venemaa laienemispoliitikat. niimoodi see asi ongi ja Hitleri stiilis käitumine meie tahame aga samas eh, Chamberlaini eh, stiilis siin vastata ja me teame seda lugu, kui Chamberlain äh, äh, Saksamaaga nii toimis, nagu ta toimis, siis oli Teine maailmasõda käes, see on ju fakt ja ma tahaksin teile öelda, kes endiselt naivistlike silmadega asja vaatavad, vaadake, milline on olnud meie ühtne ajalugu ja vaadake asjade tõsisust. minu küsimused kõnelejatele. esiteks, mida saab Euroopa teha selleks, et täiendavad kaitsevõimekused üles ehitada lisaks NATO-le, seda on väga vaja. teiseks, mida saab Euroopa teha selleks, et Venemaa propaganda vastu võidelda, sealhulgas ka vabakonna ja parteide rahastamine, mis on nüüd äh, Vene stiili viies kolonn kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, Euroopas, sealhulgas ka Euroopa Parlamendis, aitäh! Uh, suur tänu, äh, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ei ole Euroopa Liidu Vene küsimus, vaid Vene, lääne demokraatiate ja Venemaa küsimus, ütleb härra Van Orden ja äh, külma sõja sõdalasena saan ma aru väga hästi Venemaast, Venemaa austab tugevust, Venemaa loob äh, lahknevusi, kasutab neid ära, kasutab äh, kogu aktiivsete meetmete võimalust väärt äh,, vääriti informeerimisest kuni terrorismini, ta saab aru äh,, milline on Ven lääne avalikkuse hirmutamise taktika, ta teab meie praktika äh, samme äh,, kas läänel on tõsine punane joon, millest ei saa üle astuda ja Venemaa näeb äh, siin äh, nõrkust äh, nii majanduslikus kui sõjalises variandis. ma tahtsin küsida kõnelejatelt, kas Putinil on selge strateegiline programm, kui jah, siis millised on tema tõelised eesmärgid või kas ta kasutab lihtsalt ära neid võimalusi, mis tema ees praegu on, aitäh! suur tänu, härra esimees. ütleb härra Ostrevitšus. poliitiliselt autoritaarne ja majanduslikult nõrk Venemaa on fenomen, mis meie ees praegu seisab. ja tõesti, Venemaa on olnud väga edukas äh, selles, et ta ei loonud meie nemad vastuseisu, vaid arutelud meie ühiskondade sees isegi osa meie kojast näitab praegu, kuidas ajud on pestud. Venemaa on olnud väga edukad just selles viimase kümne aasta jooksul. Venemaa täna, käesoleval aastal mais rääkis äh, prantsuse keeles, edasi Äh, Russia Today telekanal kasutab erinevaid Euroopa keeli selleks, et äh, kasutada äh, ajupesu, jõuda inimeste peadesse. ma tahaksin panelistidelt kuulda, mis on nende arvamus, kuidas on võimalik sellise infosõja eest meie ühiskondi kaitsta. Venemaa on juba aastaid meie vastu olnud, aitäh Well, <clears throat> härra Pasku, palun. mina tahaksin siin äh, rõhutada, kuivõrd ühtsed olid meie kolme eksperdi analüüsid. ja ma näen, et see ühtsus põhineb äh, tuumal, et Venemaa režiim on äh, tõeline võti toimuma osas ja me peame küsima strateegiliselt, kas Putin on diktaator äh, kas ta selleks muutub äh, või on see kuidagi äh, midagi, mis, kas seda saab kuidagi ravida? küsimus on, kuidas me äh, akadeemikute ühtse positsiooni viime nüüd otsuste tegijate tasandile. kahte asja tahan öelda ja siis tõmban kokku. esiteks, miks me liitusime Euroopa Liidu ja NATO-ga, oli see, et saada eemale sellest hallist alast, mis ida ja lääne vahel on. alati on need kaks meie kulul äh, seda halli ala vallanud. nüüd, kui me nende organisatsioonide liikmed oleme, loodame, et me oleme pii-, saanud eemale sellest mustrist, kus sada viiskümmend aastat äh, poli-, Euroopa poliitikas on olnud, mida nüüd tegelikult Ukrainas reaalselt rakendatakse teiseks, tahaksin öelda, et mis igin-, iganes lähenemispoliitikat siin äh, Venemaa suunal plaanitakse, ma arvan, et me oleme kaotanud tegelikult usalduse äh, Moskva ideedesse ja Venemaasse ja strateegiline äh, tagamine peaks olema paralleelselt ükskõik millise lähenemisega ükskõik kuhu suunal mm, ja, ja Venemaa suunal kellelgi plaanis on, aitäh! suur tänu, esimees, ütleb härra Jurek. väljakutse, mis Euroopa ees praegu on eh, Venemaa poolt, eh, on pikaajaline ja meie vastus sellele peab olema ka pikaajalises perspektiivis. me näeme praegu, et eh, on riike, kes tahavad otsustada lääne suunale liikumise osas, aga meil ei ole vaja mitte ainult äh, majanduslikke integratsiooni võimalusi, vaid äh, sõjalisi integratsiooni võimalusi. sellised riigid, kes äh, peavad Venemaaga suhetes olema, näiteks Armeenia, ei saa praegu normaliseeritud suhteid Euroopaga või nad ei saa assotsieerida ennast äh, Euroopa Liidu suunal. meil on vaja reserve, me peame küll mõtlema mm, sanktsioonide peale, aga meie vastuse, vastuse peale sellele olukorrale. esimene aspekt on oma kaitseoskust äh, suurendada. me peame mõtlema, äh, milline on meie vastus, kui agressiivsemalt edasi käidutakse. meie võimalus on siin kiirendatud Gruusia liitumine Eh, NATO-ga. meie ressursiks on ka tugevdada eh, Põhjala riikide eh, julgeolekut, sealhulgas Eesti ja Läti, kes on Venemaaga, kellel on Venemaaga piir, aga samas on meil vaja ka diplomaatilisi vastuseid, positiivseid vastuseid siin Ukraina taotlusele Äh, rahukaitsejõudusid näha omas riigis, mida nad on tegelikult palunud. niimoodi me peamegi aitama, siin on ka moraalseid äh, võimalusi ja vastuseid, mida me peame äh, tagama. Venemaa valetab ajaloo kohta ja sellepärast on see väga kahju, et meie parlament ja sealhulgas meie komisjoni liikmed ei tahtnud toetada debatti, mis oleks korraldatud seitsmekümneks 70 Äh, aastaks Jalta konverentsist. Äh, sellisel juhul ei oleks meil moraalset äh, vastuseisu Venemaaga, aitäh. esimees ilma mikrofonita. Leave us and we will have to speak in english, all of us. esimees teatab, et tõlgid lõpetavad töö ja edasi jätkub koosolek inglise keeles kõik tänavad kuulajaid ja lõpetavad oma töö siis esimehe lahkel loal. Between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Micro. Micro.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 po mili volji okupira teritorij druge, zem, druge države in, in, eh, in eh, vojaško intervenira. vendar pa mislim da bi morali kadar se pogovarjamo zlasti o ukrajini nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu kako smo v evropskem parlamentu obravnavali problem ukrajine ko je bilo v začetku je kazalo da je šlo samo za pravice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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav ki so bile neposredno prizadete s sovjetsko brutalnostjo okupirane in, in doživljale to pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. vem da mi boste vzeli besedo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 sedenju za mizo in pogajanju ni. hvala lepa za pozornost. jaz sem se prijavil za besedo veliko prej pa mi je niste dali. hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background